katkestamises septembris vastavalt äh, parlamendi kodukorral artiklile seitsekümmend kaheksa on nõukogu eesistuja ja mina kirjutanud alla Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi määruse vastavalt äh, tava, äh, seadusandlikule tevamenetlusele ja selle õigusakti pealkiri avaldatakse käesolevas istungi protokollis.